Hiermit erkläre ich die käesolevaga kuulutan ma reedel, kahekümne neljandal aprillil katkenud Euroopa istungjärk, Euroopa Parlamendi istungjärgu jätkunuks. lugupeetud kolleegid, mõned